Uh, lugupeetud kolleegid, alustagem hääletust. kas teil on protseduuriline küsimus? härra president, mina tõusen püsti ikka ja uuesti, sest ma ei ole rahul, kuidas selles parlamendis on korraldatud töö eh, nii eile kui täna eh,. Öeldi meile, et on eh, aeg, mil algab hääletus ja jälle on kõik segamini löödud. kui meil oleks tegemist tõhusa parlamendiga, siis peaks olema ka korralikult eh, hallatud eh, aeg, palun eh, tehke midagi selle nimel, sest muidu meid hakatakse põlgama ja me oleme selle täiesti ära teeninud. järgmine kõneleja härra president, minu eh, protseduuriline küsimus puudutab kaht eh, hääletust, need puudutavad kalendrit eh, parlamendi tööks. kõigepealt see hääletus näitab, kuivõrd asjad on tasakaalust väljas, kõik arvavad, et nendel on järjest rohkem õigusi, lihtsalt püüda, katkestatakse kõnelejat ja öeldakse, et me läheme üle hääletuse juurde. kõigepealt me hääletame Fernandese raportit, mis puudutab kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvemenetlust e,. seda me e, e, see, mis puudutab kalendrit, seda me hääletame pärast Ungari presidendi e, kõnet. härra president, mina ei tõstataks niisugust küsimust, aga praegu asepresidendina pean ma ütlema järgmist. minuli, minule öeldi, et eh, kalendrit me hääletame hääletuse alguses, aga praegu selgub, et see on pärast Schmidti kõnet minu arvates ei ole see austusväärne äh, härra Schmidti suhtes. et äh, me peame äh, pärast pidulikku istungit veel hääletama kaht teksti ja sellepärast minul on ettepanek, et me äh, hääletaksime ja teeksime kõik hääletused ära enne Ungari presidendi kõnet ja et me alustaksime äh, parlamendi kalendrist Uh, miss, Mr. William Scott, I have an answer to what you just said. härra Scott, ma tahan ähm, öelda teile, et esmaspäeval äh, hääletati päevakorda ja kui te vaatate protokolli, siis te näete, et esmaspäeval hääletas parlament, et ähm, hääletus äh, parlamendi osaistungjärgude ajakava osas toimub kaksteist kolmkümmend. niimoodi hääletati selles kojas vabandage, et ma nüüd äh, seda kõike äh, pikemaks ajan, aga meile saadeti äh, hääletusse nimekirjad laiali ja tegelikult Äh, mulle tundub, et ei ole õige, kui me kutsume kõik inimesed tagasi siia pärast seda, kui on toimunud pidulik koosolek. ma ei, lihtsalt ei näe sellele mitte mingisugust õigustust, hääletagem praegu kõik asjad ära. okei okay., here's how this goes. nii, asjad hakkavad nüüd juhtuma niimoodi igal esmaspäeval me hääletame päevakorra kohta. kuulake mind ja ärge lärmake. kui te tahate kodukorda muuta, siis te võite seda teha, aga kodukord ütleb, et me hääletame igal esmaspäeval päevakorra üle. me tegime seda saadikutega, kes olid kohal. sellele vaatamata on presidendil õigus päevakord uuesti hääletusele panna, kui suurem osa saadikutest seda nõuame. niisiis ma kasutan oma otsuse õigust ja küsin teilt, kas te soovite hääletada pä tänase päevakorra muutmise üle? kes on selle poolt? kes on vastu? erapooletud? hästi. niisiis, ettepanek on. Said kolleegid, ma tahaksin teile meelde tuletada, et kui te tahate päevakorra osas sõna võtta, siis olge esmaspäeval kohal. Wants... nüüd. härra Macmillan Scotti ettepanek oli, et me hääletame eh, parlamendi kalendri üle enne Ungari presidendi sõnavõttu kui aeg seda võimaldab, sest nagu te näete, me praegu lihtsalt kaotame aega. kolleegid, arvestades seda, kui palju aega juba on läinud, on meil pärast sõnavõttu niikuinii palju hääletada. kes on selle poolt, et me hääletame kalendri üle enne Ungari presidendi sõnavõttu, kui meil üldse aega jääb selleks? kes on vastu, erapooletud? niisiis, me hääletame kõigepealt kalendri üle kui meil on enne presidendi sõnavõttu veel selleks aega niisiis, kolleegid, niikuinii me peame hääletama ka pärast presidendi sõnavõttu. uskumatu. Okay, niisiis, ma kasutan veel kord oma otsustusõigust selleks, et see naeruväärne segadus lõpetada ja kõigepealt hääletame esimesena kalendrit. kõik on nüüd õnnelikud, jah? hästi aga pärast kõnet jääte ikka siia ja hääletate. niisiis, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kalender muudatus kaks. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üks, tegemist on salajase hääletusega Teil on see sinine asi teie ees, jah? hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. ja nüüd läheneb kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kalendri hääletuse juurde, muudatus kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, vastu võetud, ütleb president ja muudatus üks, alane hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. Ektasi Fernandes no nüüd me siis läheme tagasi eh, Fernandese raporti juurde, see puudutab kahe tuhande kahenda aasta, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve menetluse suuniseid, muid jagusid. Eh, mulle tundub, et see hääletus muutub eh, tsirkuseks, teine muudatusettepanek võeti vastu. nii, kõigepealt muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv kuus, kolmteist, eh, osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaks, poolt, vastu, erapooletud. me peame seda kontrollima, nii et kontrollime teist muudatusettepanekut. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. muudatus neli, nimeline hääletus hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend üks eh, algne tekst, eh, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud viies muudatus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsmes, kahes osas, esimene osa, vabandust, see võeti tagasi siis eh, seitsme puhul ei ole eh, eraldi hääletust, hääletame tervet, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime seitsmendat, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. esimene muudatusettepanek poolt, vastu erapooletud. kontrollime, muudatusettepanek üks, elektrooniline kontroll. hääletus lõppes. see on vastu võetud. nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus algas vastu võetud. õnnitleme härra Fernandest. järgmine hääletus. resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu strateegia Atlandi piirkonna kohta. teine muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud eh, paragrahv viis nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud, algtekst, nimeline eh, hääletus, paragrahv kaheksa, hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda, esimene muudatusettepanek, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud õnnitleme resolutsiooni koostajaid ja nüüd öö, ehm, ootab meid ees Ungari presidendi kõne ja siis jätkame hääletust.